sellest, et tahetakse alustada institutsioonide vaheliste läbirääkimistega ja siiani ei ole meil vastuväide sellele tulnud, mis tähendab, et läbirääkimistega ka alustatakse. järgmine hääletus, palun. kas kõik on juba hääletanud? kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on nüüd lõppenud. tegemist on kolleeg Svjevka raportiga, see on vastu võetud. Svoboda raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. veel üks Svoboda raport, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. nüüd Meelo raport, hääletus on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, Vilmoti raport. annan kõigepealt sõna kolleeg Vilmotile, palun um, tegemist on teise lugemisega ja see tähendab seda, et meil on äh, hääletus ainult muudatusettepanekute osas. Äh, me oleme juba pikka aega seda kokkulepet äh, püüdnud teha, me oleme viis aastat teinud tööd, et siia jõuda ja seetõttu ma tõesti palun, et kolleegid jõuliselt seda toetaks, me tagame patsientide ohutuse ja innovatsioonil. minu jaoks on kurb asjaolu see, et parem äh, pool siin kojas on otsustanud, on otsustanud mitte toetada midagi, mis toob kasu äh, patsientidele üle kogu Euroopa Liidu. häbi teil olgu selle eest. suur aitäh, kolleeg Vilmot, kolleeg Liise, palun. mikrofon palun kõnelejale ja nüüd siis on kõik hästi. võib-olla ainult äh, üks selgitus, enne kui hääletama hakkame, tavapäraselt äh, on meil äh, varase teise lugemise kokkuleppe puhul ei, ei toimu hääletust, aga nüüd on UKIP teinud ettepaneku ähm, ja ma pean ütlema, et tegelikult ma olen praegu tänulik äh, selle eest, sest et äh, täna äh, me rääkisime ka Brexitist ja see annab meile siin nüüd võimaluse veel kord näidata, ähm, kuidas me suhtume UKIP-i ideedesse siin kojas. me Äh, võtame vastu midagi, mis toob kasu ühtsele turule, patsientidele äh, üle kogu Euroopa ja kaitseb patsiente ja ma tahaksin tänada kõiki, kes on meid aidanud siia jõuda, äh, nõukogu komisjon, Glenis Wilmot, aitäh teile, aga ma tahaksin eriti välja tuua kõik andke need äh, töötajad, selle personali, kes on teinud rohkem, kui neilt äh, võiks eeldada selleks, et äh, siia punkti jõuda, nii et tõesti ma loodan, et me kõik toetame seda tööd, mida me oleme teinud, aitäh! suur aitäh, kolleeg Liise ja nüüd tagasilükkamise ettepanek läheb hääletamisele ja hääletamine on alanud haben alle abgestimmt. Kas kõik on hääletanud? Hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanekuid me rohkem saanud ei ole ja seetõttu on nõukogu seisukoht vastu võetud parlamendi kaks äh, raportiga. ja nüüd äh, Liise sama äh, protseduur, kõigepealt nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud ja ka siin mul rohkem muudatusettepanekuid ei ole ja seetõttu on nõukogu äh, seisukoht äh, heaks kiidetud. Äh, parlamendi teine lugemine on lõpetatud. nii, Gilli raport. kõigepealt tagasilükkamise ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja ja nüüd järgneb nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on saanud? kas kõik on saanud hääletada? hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd liigume edasi Ježeki eh, eh, raporti juurde. kõigepealt siis nimeline hääletus ja hääletus on alanud. esialgne kokkulepe. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud see on vastu võetud ja sellega on esimene lugemine lõpetatud, Olbrichti raport järgmine nimeline hääletus, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõpetanud. see on vastu võetud ja veel üks Olbrichti raport, meil on muudatusettepanekud üks ja kaks ja nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. nüüd Olbrichti raport, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. edasi Ashworthi raport. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu võetud. Äh, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud, üheksa poolt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 vastu. no kontrollime seda. neljas osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud viies osa. kas keegi tahab sõna kodukorralises küsimuses? ei, viies osa siis, kes on poolt? kolleeg Rüübich, palun. lugupeetud president, ma tahtsin öelda, et äh, lõige kolmkümmend seitse, äh, esimene osa on tagasi lükatud äh, ja ma arvan, et seetõttu punkt viis ei olegi enam vaja hääletada. kolleeg Rüübich, mina arvan, et seda tuleb hääletada Äh, lõige üks võeti vastu. Äh, kõik need neli äh, eelnevat võeti vastu. muudatusettepanek üks rohelistelt lükati tagasi ja seetõttu me liikusime edasi üheksanda ja seitsmeteistkümnendaga ja nüüd originaaltekstiga ja siis esimesed neli osa võeti kõik vastu ja nüüd me oleme viienda osa juures ja hakkame seda nüüd hääletama, viies osa, kes on poolt, vastu ka seda tuleb kontrollida. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud nagu kuues osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud äh, muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. see on siis pärast lõiget kolmkümmend seitse. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, lõige nelikümmend üks, esialgne tekst poolt, vastu. erapooletud, äh, mulle tundub, et see võeti vastu, aga me peame seda siiski kontrollima, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud see on vastu võetud. palun äh, näidake selgelt käega märku, see oleks väga suureks abiks. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend seitse, esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samamoodi vastu võetud. nüüd üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, kes on poolt, kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kolm, samamoodi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa. Äh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kontrollime seda, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend, äh, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud tagasi lükatud. lõige viiskümmend kaheksa, esialgne tekst, samamoodi nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaks ja kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on nüüd lõppenud? tagasi lükatud ja nüüd resolutsioon tervikuna äh, muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi Gaiari raporti juurde. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd Negrescu raport, nimeline hääletus äh, on vaja kvalifitseeritud häälte enamust, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Fernandesi raport, nimeline hääletus, samamoodi on vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja nüüd on hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Moraesi raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. Sargentini raport nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. Stehovski raport nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Jusmienova raport, nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud? vastu võetud. on Grappini raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd liigume edasi äh, artikkel sada kuus äh, vastavalt kodukorrale, see puudutab maisi. Äh, nüüd on nimeline hääletus, hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd ähm, Valenciano ja äh, Dias de Meraga ja Consuega raport äh, kakskümmend kolm lõige esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. soovitakse kontrollida teist osa esialgsest tekstist lõikes kakskümmend kolm. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viiskümmend üheksa, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kallid kolleegid, äh, Ehm, me elatasime väga kiiresti eh, ja säästsime sellega aega ja ma palun, et te eh, nüüd väga kiiresti ka saalist eh, lahkuksite, sest et me tahame alustada hääletusselgitustega võimalikult kiiresti. palun ärge siia koridoridesse ja vahekäikudesse seisma ja jutustama jääge. ma pean muidu vastasel korral hakkama nimeliselt siin kolleege esile tooma ja paluma neil ekstra need vahekäigu jutuajamised lõpetada. Where is the list? eine Liste. Ja, ich habe nur eine vorübergehende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kallid kolleegid, ma tõesti palun, et te võimalikult kiiresti siit saalist lahkuksite. kolleeg Graf Lambsdorff. kolleeg Cramo. kolleeg eh, Cramo. kolleeg eh, Raaf Lambsdorff